ja nüüd läheme edasi härra Kairi raportiga, kes räägib siis piirkondlikest strateegiatest Euroopa tööstuspiirkondadele. härra Kair, teil on sõna. suur tänu, härra president, austatud proua asepresident, kallid kolleegid. Euroopa Liit on olnud, liidu tööstussektor on olnud no, innovatsiooni ja töökohtade loomise mootoriks. oluline on ka eh, see, et tugeva tööstussektoriga riigid saavad kriisidega paremini toime kui teised, eh, Euroopa Komisjon on seda mõistnud eh, ning strateegia järgib neid mõtteid, kui siit puudub oluline mõõde. tööstus vajab ju ka tausta, taristuid, tooraineid, teadusasutusi ja nii edasi ning seetõttu tööstuspiirkonnad ja linnastud, linnapiirkonnad kuuluvad kokku. tööst-, tööstus mõjutab alati ka linnalisi alasid ning äh, mõlemal on omad spetsiifilised tugevad ja nõrgad küljed. Euroopas on väga tugevaid majanduspiirkondi, äh, mis viimastel aastatel on äh, saanud jagu suurtest probleemidest seoses tööstuse taandarenemisega, me võiksime, võime siin rääkida Ruuri piirkonnast, paljudest muudest vanadest tööstuspiirkondadest, kes on suutnud kohaneda, kuid minu arvates on Euroopa Euroopa Liidus eh, vaja eh, rohkem eh, vahendeid, et võidelda keskkonnakoormusega, näiteks suletud kaevanduste on vaja ette näha vastavaid finantsvahendeid, meil on vaja pöör-, kasutada riiklikke vahendeid selleks, et eh, seetõttu, et eh, struktuurifondide vahenditest ei piisa kõigi probleemide lahendamiseks. Eh, ma ei saa varjata, et meil on, mille üle mõelda ning meil on tegemist olulise strateegilise probleemiga. tööstuse arendamiseks, tööst-, vanade tööstuspiirkondade arendamiseks on vaja piirkondlikke strateegiaid. meil tuleb arvesse võtta ka spetsialiseerumisega seonduvaid eh, võimalusi. Eh, kui me strateegiat eh, ellu tahame viia, siis tuleb pidada silmas piirkondlikke tugevaid ja nõrki külgi. meil on vaja poliitilisi kontseptsioone ja vahendeid, meil on vaja abi, need on üldised väljakutsed, kuid me peame arvestama ka majandusliku olukorraga, mis Äh, valitseb liikmesriikides, seda just tööstussektoris, sellele lisanduvad kriisist tulenevad finantsprobleemid, mis tihtilugu toovad kaasa selle, äh, et äh, ei ole võimalik kasutada täies ulatuses ära struktuurifondide vahendeid. niisugused raamtingimused muudavad vajalikuks selle, et me kasutaksime täielikult ära vanade tööstuspiirkondade potentsiaali, Euroopa Liit võib selleks anda oma panuse ning mul on hea meel, kui mina oma raportiga samuti suudan sellele kaasa aidata. ma sooviksin tänada Keskkonnakomisjoni, äh, äh, komisjoni äh, organid, kes tegi minuga tihedat koostööd. tänan kõiki koostöö eest, aitäh! suur aitäh! esimesena saab sõna proua Kleeva. aga näib, et teda ei ole enam siin proua Iri Kojen järgmisena. aitäh, president. Kaieri raport on väga õigeaegne, väga vajalik ja väga realistlik. tahaksin raportööri tänada arvestades äh, olukorda Euroopa tööstuses praegu, on meil vaja väga laiapõhjalist lähenemist, mis arvestab ka kaugemate perspektiividega. me peame ära kasutama kõik vahendid, mis meil on äh, selleks, et äh, muuta lähenemist oma tööstusele ning puhuda uue elu sisse nendele piirkondadele, mis varem olid tööstuspiirkonnad. meil on vaja jõulist tööstuspoliitikat me peame ära kasutama sünergiat, äh, mis on võimalik tööstuspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika vahel. Äh, kahjuks äh, sel ajal, kui me karuta-, arutame siin, kuidas neid vahendeid kasutada, minu kodumaal on reformid juba käimas, me üritame kasutada Euroopa Sotsiaalfondi rahasid haridusmudeli jaoks, mis paraku aga ei aita edendada väljapaistvust ja ma arvan, et komisjon peaks nõudma, et regionaalsed fondid äh, leiaks kasutamist ikkagi arengu äh, probleemide lahendamiseks ja mitte muude probleemide lahendamiseks. Äh, härra, proua Bilbao Barandika järgmisena. aitäh raportöörile see raport võimaldab meil tõesti pidada väga olulist arutelu Äh, äh, Lissaboni lepingus ei ole küll midagi majanduse juhtimise süsteemide kohta, sellepärast et liikmesriigid olid vastu, aga nüüd on kriis sundinud meid siiski nendele meetmetele mõtlema. Äh, paraku ei ole kohalikel omavalitsustel alati piisavalt võimalusi ja see raport tuletab meile meelde, kui oluline on luua rohkem töökohti, kui oluline on inimesi rohkem kaasata Äh, kui oluline on kasutada ära äh, ettevõtete algatusvõimet, kasutada ära omavalitsuste, kohalike omavalitsuste võimet, meil Baskimaal on olnud selliseid äh, kogemusi, siin raportis mainitakse Bilbaos toimunud, väga oluline on, et et tuginetakse just nimelt kohalikele kogukondadele, tõhusalt toimivatele majanduslikele üksustele ma tahaksin öelda, et sellised üksused on suurepärane võimalus just nimelt arengu genereerimiseks ja äh, Euroopa ülesehitamiseks rohujuure tasandilt, aitäh! ja äh, annan erakorraliselt sõna kellelegi, kes juba on sõna saanud, proua Sanchez-Smith, palun. aitäh juba aastakümneid on Euroopa tööstussektor taandarenenud. me oleme liialt keskendunud teenustele ning oleme unustanud oma töötus, tööstuse ja selle eest me täna maksame. Peugeot, Petroplus, väga palju on neid ettevõtteid, mis on minu kodumaal oma tegevuse lõpetanud. töötajad on sattunud ohtu, kuna ettevõtted suletakse, ettevõtted lähevad mujale, kasvab töö puudus. Euroopa peab tegelema, Euroopa peab investeerima, kasutades struktuurifonde, neid, nende fondid, neid fonde, neid vahendeid tuleb kasutada töötute ümberõppe õppeks, investeeringuteks, äh, innovatiivsetesse tööstusharudesse, konkurentsivõimelisse tööstusele, kultuuri- ja loomesektor peab samuti mängima selles strateegias väga olulist rolli, digitaalsektor, kino näiteks äh, Need on samuti valdkonnad, mis võimaldavad jällegi piirkondadele uut elu sisse puhuda. Euroopa ei tohi oma tööstuspiirkondi hüljata, vaid peab investeerima nende tulevikku, aitäh! aitäh! härra Morganti, teil on sõna. Yeah, I'm we've got to finish at 11 o'clock and I, I me peame lõpetama kell üks uh, you've spoken already uh, me peame lõpetama kell üksteist, ütleb president ja ma ei saa kõigile sõna anda, tegin erandi proua Sanchez-Schmidtile sellepärast, et ta on prantslane. kas teil on protseduuriline küsimus? proua Jašlovetska, mul on küsimus millisele reeglile te viitate, kui te otsustate, et äh, mõne arutelu ajal saadikud teist korda sõna võtta ei saa, aga mõnedel juhtudel jällegi lubate meil toimus väga oluline arutelu pensionisüsteemide teemal ja väga paljud saadikud, kes on vaid kord sõna saanud, te ei lasknud neil uuesti sõna võtta, aga enne lubasite mõnele inimesele kolm-neli korda sõna võtta, nii et, et millisele kodukorra reeglile te viitate? inimesed, ma andsin äh, proua Sanchez-Smithile võimaluse teist korda sõna võtta ainult erand, erandkorras, sellepärast et Prantsusmaal on tööstussektoriga väga tõsised probleemid ja äh, reegel on sada nelikümmend üheksa, millele ma viitan Eh, Relatsioon... suur tänu, tegemist on raport, raportiga, mis tõepoolest äh, viitab äh, tähtsusele, me näeme seda metallitööstussektoris, äh, näiteks energiasektoris, kuid need lahendused, mida te olete välja pakkunud, ei võta arvesse tööstussektorite olulisust erinevates piirkondades ja ka äh, oskust, mis selles piirkonnas on juba olemas. Te räägite sellest, et edendate tööstuskultuuri, ettevõtluskultuuri, mis asendavad vana stiili ähm, tööd, kuid see ei ole lahendus, me peaksime kaitsma neid tööstusi, mis on veel alles ja Euroopa peaks hoolitsema oma tekstiili ja terasesektori eest, sest sajandite jooksul on nad näidanud, et nad suudavad teatud asju toota ja neid oskusi mujal ei ole. Toskaanas meil on väga oluline ähm, tekstiilisektor ja Piombinus on ähm, äh, terasesektor ja me oleme näidanud, et äh, need sektorid toimivad ja me ei peaks lõpetama nende sektorite tegevusi. tahaksin selgitada, kui te tahate kirjalikult Äh, oma avalduse teha, siis te saate seda teha ja see on osa arutelust siis, äh, see oli siis presidendi kommentaar ja palun, härra Ferreira. Eh, aitäh. me ei näe eh, tööstuspiirkondade eh, jaoks jätkusuutlikke strateegiaid, kui me ei kasuta ka poliitilisi aspekte sotsiaalvaldkonnas meil nagunii vahendeid ei jätku, lähiaastad näivad, tulevad veelgi keerulisemad ning me ei, näeme, et väga olulised sektorid on hävingu äärel, seda eelkõige just äärepoolsemates liikmesriikides. me näeme, et liikmesriigid on, riikidel on krooniliselt võlg ning olukord on muutunud järjest kriitilisemaks me ei me peame praegu otsima lahendusi, mis oleksid jätkusuutlikud ja kestlikud. meil on vaja arendada olemasolevaid sektoreid, seetõttu on meil vaja kasutada ühenduse vahendeid, me peame lõpetama ära neoliberaalse poliitika, mis on ainult kapitalistide huvides. aitäh, volinik, teil on sõna aitäh, tahaksin tänada härra Kaerit koostatud raporti eest. see raport tõepoolest sisaldab väga palju huvitavaid elemente ning on tõesti väga õigeaegne. eriti praegusel majanduskriisi ajastul tõepoolest, taandarenevatel tööstuspiirkondadel on praegu väga palju probleeme ning Ühtekuuluvusfondist tulev raha on sellel kriisi ajal väga oluline selleks, et rakendada ellu just nimelt tõhusat tööstuspoliitikat ja toetada just nimelt väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid eh, regionaalarengu fondi rahastamine praegusel finantsperioodil on viiskümmend neli koma kaks miljardit eurot. kahe, see raha läheb siis kahekümne seitsme riigile, liikmesriigile. me usume, et, et väga palju sellest, mis siin raportis eh, kirjas on äh,, Äh, on tõepoolest kooskõlas ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkidega ja, ja nende eesmärkidega, mida me soovime saavutada läbi aruka spetsialiseerumise. meil on vaja suuremat kooskõlastamist kõikidel tasanditel, Euroopa tasandil, liikmesriikide tasandil, regionaalsel tasandil, see on tõeline mitmetasandiline valitsemine meil on vaja paremat sünergiat erinevate poliitikavaldkondade vahel Äh, arukas spetsialiseerimine, millele te, äh, millest te kõnelesite positiivselt oma raportis, on väga oluline nendes strateegiates, mida ellu rakendatakse. me peame väga hoolikalt analüüsima, millised on kõikide regioonide võimalused, arengupotentsiaalid. me leiame, et see arukas spetsialiseerimine äh, aitab vähemalt kolmel moel nendel vanadel töösturpiis, tööstuspiirkondadel äh, üleminekuga toime tulla, edendada siis äh, oma arengut, viia läbi muutusi ning äh, suunata siis nende tööstuse potentsiaal just nimelt uutele tööstusharudele, uutele rahvusvahelistele turgudele. niisiis see arukas spetsialiseerumine on tõepoolest Äh, väga hea lähenemine tööstuspoliitikale. samuti on oluline tugevdada äh, koostööd kõige olulisemate tegijate vahel, äh, regionaalsed organid, valitsused, teadusasutused. meil oleks vaja palju integreeritumat lähenemist just nimelt teadmistepõhisele regionaalsele arengule ning avaliku ja erasektori partnerluse põhimõtet tuleks samuti ellu rakendada ning kolmandaks tuleks Äh, suurendada mitmetasandilist ja horisontaalset poliitikate koordineerimist, kasutada tervet rida täiendavaid äh, poliitikaid, nagu näiteks teadusuuringute poliitika, regionaalne poliitika, tööstuspoliitika ja nõnda edasi, samuti tööturupoliitika. me peaksime siis kaasama kõik, kõik sektorid, kõik ressursid ühiste eesmärkide ümber. Need on vaid kolm põhjust, miks see arukas spetsialiseerumine on äärmiselt oluline ja see on ka ühe innovaatilise liidu algatuse aluseks ning äh, selleks, sellele me tugineme ka, kui teeme ettepanekuid tuleviku struktuurifondide osas. see arukas spetsialiseerumine peaks saama kõige olulisemaks just nimelt poliitikate integreerimise vallal ning loomulikult peaks see aitama kaasa majanduslikele muutustele äh, tööstuspiirkondades, millele te viitasite ka oma raportis. me oleme alustanud juba läbirääkimisi liikmesriikidega ja regioonidega partnerluslepingud ja programmid aastaks kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kakskümmend on nende läbirääkimiste teemaks ning väga palju tõesti pööratakse tähelepanu just nimelt äh, tulevastele riiklikele regionaalsetele rahastamisplaanidele ja strateegiatele, aitäh! suur tänu proua volinik ja suur tänu, kolleegid, suur tänu Jens Kairele suurepärase raporti eest. võib-olla siin peaks äh, ka Sheffieldi, minu oma piirkonna lisama, sest äh, see oli varem samuti ka väga tugev tööstuspiirkond, aga enam mitte. ja kaksteist kolmkümmend homme hääletame ja suur tänu kõigile ja